So, liebe Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, tervitan teid meie pärastlõunasel koosolekul. järgmiseks päevakorrapunktiks on arvamuste vahetus Jan Richteriga, Slovakkia töö-, sotsiaal- ja pereministriga. härra minister, tere tulemast ma arvan, et tegemist on esimese korraga, kus meil on võimalus Slovakkia eesistuja riigi esindajaga siis arvamusi vahetada. me kasutame seda võimalust, sest ajad on praegu põnevad ja rasked, eriti just tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonnas. meil on tähtsad küsimused arutada. Slovakkia eesistujariigina tegeleb kõige sellega ja pärast teie sissejuhatavat sõnavõttu on meil võimalus teiega neid küsimusi arutada. nii et ilma pikema sissejuhatuseta annaksingi kohe sõna teile, palun. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani pos- härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad. kõigepealt soovin teile kõigile ilusat pärastlõunat. minu jaoks on suur au pöörduda Euroopa Parlamendi poole Slovakkia kui nõukogu eesistujariigina. ja ma tõstataksingi põhilised Slovakkia eesistumise prioriteedid järgnevateks kuudeks. tööhõive ja sotsiaalkomisjon Euroopa Parlamendis on tööhõivepoliitika jaoks kõige tähtsam organ, sotsiaalpoliitika, tööturg, koolitusküsimused, tööjõu vaba liikumine, noorte pensionid, pensionärite, äh, pensionäride õigus. kõik need küsimused on äh, väga tihedalt seotud meie kodanike eludega ja seega ka väga tähtsad nende jaoks. kui me räägime pere ja tööelu ühitamisest, tööagentuuride abist, tööohutusest, õigusest äh, sotsiaalkaitsele, liikuvate töötajate puhul, pensioniõigustest, siis kõik need küsimused on meie kõigi jaoks väga tähtsad. ja sellepärast Euroopa kodanikud, sotsiaalpartnerid, meedia, erinevad ähm, huvirühmad pööravad erilist tähelepanu just nendele küsimustele. näiteks pensioniõigused äh, puudutavad ju meid kõiki ja ma soovin Euroopa Parlamendiga Slovakkia eesistumise ajal tihedat koostööd teha. ma leian, et üksteisega dialoogi pidades, üksteist kuulates on meil võimalik inimeste Eh, heaolu ja töö kvaliteeti parandada ja see peaks olema meie kõigi ühiseks eesmärgiks. Slovakkia eesistumise kõige tähtsamaks prioriteediks tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonnas on töökohtade tagamine ning heaolu tagamine nii praegu kui ka tulevikus. see tähendab seda, et äh, poliitilistel ja tehnilistel kohtumistel lähtutaksegi just sellest, täpselt samamoodi nagu ka erinevatel üritustel, mida korraldatakse Slovakkias meie eesistumise ajal. me soovime keskenduda väärikate töökohtade kaitsmisele, vaesusevastasele võitlusele, sotsiaalse tõrjutuse vastasele võitlusele ja ka äh, töökohti loovatele meetmetele. mitteametlik EBSCO kohtumine neljateistkümnendal ja viieteistkümnendal juulil äh, Bratislavas äh, oli avalöögiks äh, küsimuste lahendamisel sotsiaal- ja tööhõive valdkonnas. keskenduti praegustele suurtele probleemidele, sotsiaalsetele, tehnoloogilistele muudatustele, mis tulevad demograafilistest muudatustest, rändeküsimustest, digitaliseerimisest täpselt samamoodi rääkisime ka kõikide nende protsent, protsesside mõjust tööturule ministrid leppisid kokku selles osas, et digitaliseerimine ja robootika mõjutavad väga palju tööturule ning muutuste pärast on inimesed kaotanud oma töökohti, sellepärast et inimesed asendatakse robotitega. kvalifikatsiooninõuded töötajatele paljudes sektorites muutuvad. majanduse digitaalne Äh, revolutsioon äh, muudab nõudeid tööandjatele ning äh, ka oskustealased nõudmised on täiesti teistsugused. digitaliseerimine mõjutab otseselt haridust, koolitust, ümberõpet ja ka uute oskuste omandamist. digitaliseerimise mõju tööturule võib tulevikus olla äh, väga suur, eriti just sotsiaalse Euroopa raames. kui me töötame välja õigeid meetmeid, siis meil on tehnoloogilist arengut, majanduskasvu ja ka sotsiaalseid edusamme omavahel ühendada. meie arutelude ajal tuli selgelt välja, kui tähtis on see, et digitaliseerimise puhul ei keskendutaks mitte ainult tehnoloogilistele tahkudele, vaid et tuleb arvestada ka sotsiaalsete küsimustega. selleks, et äh, majanduskasvu ja tööhõive potentsiaali täielikult ära kasutada. me toetame teie komisjoni arvamust äh, digitaalse ühisturu kohta ma tänan teid, härra Hendel, selle eest, et te olete aktiivselt, osalesite mitteametlikul EBSCO kohtumisel äh, Bratislavas. Slovakkia eesistujariigina jätkub, jätkab õigusloomeliste ettepanekute väljatöötamist, mida praegusel hetkel arutatakse nii ekspertide tasandil kui ka tehnilistes töörühmades me anname endast kõik selleks, et nende küsimustega edasi minna ja me üritame leida poliitilist kokkulepet. Poli-, üks poliitiliselt tundlik äh, ettepanekuid on töötajate lähetamise direktiiv. komisjon on analüüsinud üheteistkümne liikmesriigi vastuseid ja nende parlamentide vastuseid ja otsustas, et äh, ettepanek jääb muutmata kujul kehtima. Slovakkia eesistujariigina on valmis äh, palehigis selle ettepanekuga tööd tegema, äh, pidama läbirääkimisi liikmesriigiga, riikidega ja leida kompromissi selleks, et välja töötada tekst, mis leiaks ka siis suure toetuse nõukogu töörühm jätkab läbirääkimisi selle küsimuse üle juba teisel septembril. teine tähtis küsimus on muudetud direktiiv töötajate kaitse kohta, mis puudutab kantserogeensete ja mutageenidega kokku puutuvate inimeste kaitse, tule, kaitset tulenevate ohtude eest me oleme kindlalt välja selgitanud, et nendel ainetel on ähm, töötajate tervisele oht, sellepärast pannakse paika toimeainetele piirväärtused ja nendest kinnipidamine tähendab seda, et töötajatel on väiksem risk nende ohtlike ainetega kokku puutuda ja seega pakutakse töötajatele paremat kaitset siin soovime me jätkata äh, Hollandi ettepanekuga, mis on väga hästi sõnastatud ja me üritame ühise seisukoha välja töötada juba oktoobrikuisel EBSCO nõukogul. me äh, teeme avatud koostööd Euroopa Parlamendiga ja raportööriga, selle komisjoni ase esimehega Marita Ulskogiga selleks, et leida kokkulepe võimalikult kiiresti. samamoodi suur tänu, samamoodi on meil hea meel komisjoni algatuse üle selleks, et kaasajastada ähm, seadusloomet tööohutuse alal ja meil on väga hea meel selle üle, et komisjon on öelnud, et nad soovivad äh, teha direktiivi ettepaneku, kus äh, viiakse sisse teine kantserogeenide ja mutageenide nimekiri veel sellel aastal. tööohutusest räägitakse ka ekspertide konverentsil kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal oktoobril Bratislavas. ja seal üritatakse äh, muutuva tööturu puhul ennetuspõhimõtet äh, paremini rakendada. väga tähtis on suurendada teadmisi äh, tööohutuse kohta ja samamoodi saada uusi oskusi selleks, et vähendada uute tehnoloogiatega seotud riske, täpselt samamoodi nagu uute töövormidega seotud riske. ja peale selle tuleb arvestada ka meie tööjõu vananemisega. veel üks tähtis küsimus meie eesistumise päevakorras on juurdepääsetavuse ettepanek. õigusliku poole pealt on vä-, tegemist väga kompleksse küsimusega, me tahame siseturu toimimist parandada ja parandada öö, äh, puuetega inimeste olukorda, täpselt samamoodi tuleb äh, parandada äh, õiglase kohtlemise võimalusi, eriti just teenuste, kaupade kättesaamisel kom-, meie eesmärgiks on siin teksti parandada selleks, et õiguslikku kindlust suurendada, täpselt samamoodi, nagu me soovime vähendada administratiivset ja halduskoormust ka ettevõtetele. selle kõrval Slovakkia keskendub ka mitteõigusloomulis-, õigeloomel-, mitteõigusloomelistele projektidele, täpselt nagu näiteks eh, ettepanekud, mis on suunatud noortele inimestele ja Euroopa Komisjoni ettepanekud eh, noorte töötagatise ellurakendamiseks on väga tähtis selle algatusega jätkata ka pärast kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat. liikmesriikide jaoks eh, mis on võidelnud kõrge töötuse määraga liikmesriikides, on see väga tähtis ettepanek. meil on väga positiivsed kogemused selle programmiga, sellepärast et meil on oma kogemused selle programmi rakendamisega programm aitas noori inimesi vägagi palju integreerida tööturule ja Slovakkia soovib jätkata nõukogu järeldustega, kus tuuakse välja ka selle soovituse positiivsed mõjud noorte tööhõivele. ja sinna tuleb lisada ka selle programmi rahastamine pärast kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat. noorte inimeste programmide rahastamine on äh, kümnenda ja üheteistkümnenda konverentsi päevakorras. peale selle äh, romade olukorra parandamine selle kohta on meil ka üritus ette nähtud, me loodame, et sinna ei tule mitte ainult poliitikud kohale, vaid ka noored romad, kes jagavad oma kogemusi selle kohta, kuidas paremini Rooma äh, vähemuse olukorrast praeguses Euroopas aru saada peale selle tuleb ka Rooma äh, noorte tegevust paremini välja tuua, me keskendume Rooma vähemuse Äh, probleemidele nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil. romade äh, lõimimisest räägitakse selle konverentsi kõrval ka nõukogus. nõukogu järeldustega soovitakse vastata komisjoni raportile, mis puudutas riiklike strateegiate rakendamist äh, romade integreerimisel. romad on küll vähemus ja tihti igati diskrimineeritud rühm meie ühiskonnas, äh, aga nad on samal ajal ka täieõiguslikud kodanikud koos kõikide õiguste ja kohustustega, mis Euroopa kodanikel on. me peaksime toetama sellist suhtumist, et probleemide puhul ei peaks me lihtsalt äh, romasid kõrvale lükkama, me peaksime neid toetama selleks, et nad saaksid ka ise oma probleemidele lahendusi leida üks suuremaid probleeme romade puhul on ka pikaajaline tööstus, see pole muidugi ainus äh, küsimus, mis puudutab ainult äh, äh, roomade vähemust, tegemist on suure probleemiga kõigi jaoks ja meil on ka Slovakkias kodanikke, kes on pidanud pikaajalise tööpuudusega võitlema, ka selle kohta on meil konverents ette nähtud ja me üritame parandada äh, Äh, raamistikku selleks, et äh, paremini tuua tööturule pikaajalisi töötuid. peale selle toimub meil ka arutelu selle soovituse üle ja ma arvan, et EBSCO kohtumisel Luksemburgis me sellega siis ka tegeleme. nii et me mõtleme ka selle peale, kuidas pikaajalist töötust vähendada ja paremini integreerida pikaajalisi töötuid tööturule. selline informatsioonivahetus võib olla inspiratsiooniallikaks teistele riikidele, selleks et nad saaksid ähm, ka sarnaseid äh, algatusi ellu viia, selleks et äh, tööhõive määra suurendada, eriti just naiste hulgas tuleb meil mõelda ka selle peale, kui hästi hallatakse pere- ja tööelu, tööelu ühendamise poliitikat. siin tuleb mõelda Euroopa Komisjoni tegevuse peale, nad on nimelt äh, teinud oma algatuse ja tegemist on küsimusega, mis on paljude jaoks tähtis ning ma hindan tööhõive sotsiaalkomisjoni ning ka naiste õiguste komisjoni jõupingutusi selles valdkonnas. Nad on välja töötanud tähtsa raporti ja selle algatusega tuleks naiste olukorda parandada, samamoodi parandada nende juurdepääsu tööturule. samamoodi poliitiline ja õiguslik raamistik Euroopa Liidus vajab parandamist selleks, et parandada töötavate inimeste elu ja eh, et neil oleks samal ajal ka aega oma perede ning laste eest eh, hoolt kanda. samamoodi tuleb ka meeste ja naiste vahelist eh, võrdõiguslikkust tööturul parandada meil on ette nähtud ka konverents selle kohta, pere ja tööelu ühildamine muutuvas ühiskonnas, see toimub kahekümnendal ja kahekümne esimesel septembril Bratislavas. eksperdid on sinna kohale kutsutud ja räägitakse sellest, kuidas kaasajastada seadusandlust selleks, et töö ja pereelu ühildamise valdkonnas seadusi parandada nii, et äh, need oleks kaasaegsed. meil toimub veel ka teisi konverentse, mitteametlikke kohtumisi ja üritusi, mille eesmärgiks ei ole mitte ainult äh, edusammude tegemine erinevates valdkondades, vaid me tahame ka Euroopa Liidust tulevat positiivsust äh, kodanikele paremini näidata. ja Euroopa eeliste ja konkreetse kasu näitamine peab olema lihtne ja selge. me peame kodanikele väga lihtsalt ja selgelt seda näitama. kahjuks meedia tihti väärkasutab oma positsiooni ja teeb pigem äh, negatiivset reklaami. ning äh, meedia tihti moonutab äh, Euroopa Liidu programmide toimet ja inimesed usuvad seda, mis äh, seisab ajalehtedes. Äh, Slovakkia töö sotsiaal- ja pereministrina leian ma, et äh, sotsiaal- ja tööhõive küsimustes on väga palju potentsiaali. tegemist on küsimustega, mis puudutab kõiki inimesi, tööhõive, sotsiaalkaitse, on küsimused, mis on tähtsad kõikide jaoks ja me peaksime äh, selge sõnumi välja saatma, et äh, sotsiaalne integratsioon on tähtis ja me peaksime selles valdkonnas tööd jätkama. aitäh! aitäh, härra minister, teie sissejuhatavate sõnude eest. menetlus tööhõivekomisjonis näeb alati välja selline, et kõigepealt anname me sõna erinevate fraktsioonide koordinaatoritele ja siis teises voorus äh, saavad sõna ka komisjoni liikmed. selleks, et lisaküsimusi esitada. kõigepealt saab sõna David Kaasa Rahvapartei nimel, palun. kaks minutit. suur tänu suur tänu, härra minister, et te võtsite meie küllakutse vastu te nimetasite siin töökohtade loomise meetmeid, nagu me kõik teame. tuleks hinnata olemasolevat töökohtade loomise raamistikku Euroopas ja me oleme kuulnud, et Slovakkia eesistujana soovib edendada selle kaudu töökohti äh, see on nii Euroopa Parlamendi kui ka minu partei prioriteet olnud, sest äh, finantskriis on ennast tunda andnud mitme liikmesriigi tööturul, mõnedel rohkem, teistel vähem. näiteks Slovakkia noorsootööpuudus on umbes, kui ma ei eksi, kakskümmend viis protsenti regiooniti on see muidugi erinev, mõnes regioonis lausa nelikümmend protsenti. ja mida siis äh, arvab minister sellest, kuidas noorte tööpuuduse vastu võidelda, eriti äh, sellistes kriitilisemates regioonides, siiani ei ole meetmed tulemusi andnud aitäh ja sotsiaaldemokraatide nimel Juta Steinrück, aitäh, härra minister, et tulite täna siia ja me teie sõnavõtust kuulsime juba, et te tegelesite väga palju nende küsimustega, mis meil siin tööhõivekomisjonis on ka väga tähtsad. ma mõnes kohas oleks soovinud teilt kuulda konkreetseid meetmeid selle kohta, kuidas te näiteks konkreetselt soovite võidelda noorte tööpuuduse vastu. siin on juba päris palju erinevaid katseid tehtud, äh, kohati edukalt, äh, kohati vähem edukamalt. mida te soovite muuta selleks, et me selles valdkonnas paremaks muutuksime? mis puudutab pikaajalise töötuse vastast võitlust, siis komisjon ju avaldas teatise, mida soovib nüüd Slovakkia eesriistuja riigina seal konkreetselt ära teha selleks, et pikaajalist töötust vähendada. sest see Äh, pikaline töötus on äh, liiga suur kõikides liikmesriikides. mul on väga hea meel, et te rääkisite ka tehnilistest edusammudest ja äh, raamtingimuste ülevaatamistest. kuidas te soovite digitaliseerimise mõjusid tööturule ja ka sotsiaalkaitsesüsteemidele erinevates liikmesriikides ümber kujundada ja hinnata. Need on ka tähtsad küsimused, täpselt samamoodi ka õiglane tööjõu liikumine Euroopa Liidus. jah, meil on siin äh, kohati väga erinevad äh, arvamused selle kohta, kuid kõige tähtsam on ju siiski see, et meie äh, tähelepanu keskmes oleks inimesed, tööandjad. teatud liikmesriikides kasutatakse neid ära, neil ei ole mitte mingeid õigusi. töötajate lähetamise direktiiv on kõigest üks pakett selle kõrval on meil veel ka teisi näiteid, ähm, äh, mille puhul me peame veel oma tööd jätkama. me ei soovi siin konkurentsi kõige odavamate äh, töökohtade osas, vaid me soovime kõrge kvaliteediga töökohti kõikides liikmesriikides, sest see aitab kõiki liikmesriike ja siis me ei konkureeriks üksteisega mul on väga hea meel, et te soovite eh, positiivse kuvandi kallal vaeva näha, et meil ei oleks mitte Euroopa, mis arvestab ainult majanduslike huvidega, jah, hästi toimiv siseturg on tähtis, majanduskasv on tähtis, aga sama tähtsad on ka inimesed, kes elavad Euroopas. ja ma usun, et eh, kui te ütlete, et meedia vahel teeb siin negatiivset reklaamikampaaniat Euroopale, siis kas vahel ei ole negatiivse reklaamikampaania taga ka poliitikud, äh, kelle sõnavõttu ajalehed edastavad? võite ka kindlad olla, et meie oleme teie partneris, kui soovite õiglast tööturgu kujundada. aitäh ja nüüd ECR fraktsiooni Ulrike Trebesias, palun. jah, aitäh, härra esimees. suur tänu ministrile selle eest, et te meile nii laiapõhjaliselt selgitasite seda, kuidas te soovite järgnevatel kuudel eesistujariigina tööd juhatada. Te päris selgesõnaliselt rääkisite päris mitmest erinevast küsimusest. ma tahaksin teada, et need küsimused, mida te siin mainisite, see, millega meie siin tegeleme, noorte töötus, pikk pikaajaline tööpuutus, ma arvan, et nende puhul me oleme nõus sellega, et noorte töökohtade loomine on väga tähtis meie jaoks. mis teie arvate, kuidas Slovakkia eesistujariigina saab poliitilisi konkreetseid meetmeid välja töötada selleks, et äh, toetada innovatsiooni ja äh, ettevõtete loomist selleks, et selle kaudu ka uusi töökohti luua? ja kuidas me ise saaksime omalt poolt ennetavalt juba äh, tõkkeid vähendada selleks, et äh, ettevõtted saaksid minna te uutele turgudele või et üleüldse oleks lihtsam uusi ettevõtteid luua, sest me teame, et see toob endaga kaasa ka rohkem töökohti. teine punkt, mis minu jaoks on ka väga tähtis, nimelt äh, Euroopa Komisjoni ettepanek parandada tõketeta siseturgu. siin mõeldakse selle peale, et teatud teenused ja tooted peaksid olema paremini kättesaadavad, näiteks puuetega inimesed, vanemad inimesed, peaksid ka olema võimelised äh, aktiivsemat rolli ühiskonnas mängima ja neil peab olema võimalus aktiivselt tööturul osaleda. Slovakkia eesistujariigina ei ole selle kohta väga palju infot andnud, olete lihtsalt ainult öelnud, et tõketeta siseturg on teie jaoks tähtis ma paluks, et teie, härra minister, selgitaksite, mida te soovite saavutada, millised on tõkked ja kuidas meie konkreetselt saaksime teid Euroopa Parlamendi poole pealt nende tõkete kõrvaldamisel aidata, aitäh! aitäh, nüüd ALDE fraktsioon ja Marin Haakin, palun! suur aitäh! ja lubage mul teid tervitada, härra minister, meie komisjonis ootame suure huviga viljakat koostööd. nüüd rääkides sellest üldisest programmist, te tõite välja kolm suurt teemat. kõigepealt keskendumine kodanikele, siis ähm, tulemuste saavutamine ja te kombineerisite need ja rõhutasite, kui tähtis on ähm, selgitada Euroopa Liidu kodanikele, äh, millist mõju omavad projektid nende eludele jah, me kõik nõustume sellega, et see on tähtis. Äh, väga palju äh, tööd on praegu meil äh, vaatluse all, aga kas teil on ka konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas teie kavatsete oma sõnumi kodanikele edastada, see oli minu esimene küsimus. teiseks, nüüd Martina, minu kolleeg, räägib töötajate lähetamisest ja oskustest, aga mina pigem küsiksin sellest, mis te juba rääkisite, sellest ligipääsetavuse aktist. Te rääkisite, et on vaja õiguskindlust ja vähendada kulusid, halduskulust VKE-dele, et ligipääsetavust tagada. tekst tuleb läbi vaadata. nüüd ma usun, et Ehm, see ligipääsetavuse akt puudutab tegelikult puuetega inimestele tekitatud barjääride kaotamist, see mõjutab kõiki e, kogu Euroopa Liidus ja me tahaksime teie arvamust kuulda selle kohta. nüüd ja kolmandaks tahaksin küsida vaba liikumise kohta töötajate jaoks tööturul ja ehm, sotsiaalmaksete kohta andke meile lühike kokkuvõte selle kohta, mis praegu toimub, mis toimub Brexiti kontekstis, tahaksin kuulda natukene eh, selgemaid eh, sõnumeid, mis on olemas, mis eh, ära kaob ja mis alles jääb nüüd. lõpuks, kuidas te hindate noorsoogarantii tõhusust ja tulemusi ning lõpuks jagamismajandus ei ole kaotanud oma tähtsust, tahaksin väga hea, äh, näha, et kusagil eesistumise programmis räägitaks ka sellest. aitäh, järgmisena Riina Ronjakari QNGL fraktsiooni nimel, palun. suur tänu ja tere tulemast, härra minister, suur tänu, et te võtsite tee jalge alla ja tulite Brüsselisse ähm, äh, äh tööhõivekomisjonis on äh, meil väga hea meel silmast silma kohtuda ministriga. mul on kaks konkreetset küsimust. kõigepealt, kui me räägime äh, siin nendest direktiividest, mida nimetasite, võib-olla saaks rääkida konkreetsemalt, mida te ise ootate läbirääkimistelt nende äh, direktiivide suhtes, kuidas te olukorda hindate, millised on teie võimalused täna? ja nüüd üldisemalt sotsiaaltumpingust. Euroopa Parlamendi komisjonis võeti vastu raport juunis, see läheb äh, hääletamisele septembris, seal räägiti sotsiaalsest dumpingust, aga ma tahaksin kuulda, mida teie arvate, mida oleks vaja teha selleks, et kõikidele töötajatele Äh, võrreldavad töötingimused tagada Euroopa Liidus. mida võib teha selleks, et äh, samade tingimustega töö eest makstaks võrdset palka? Äh, kuidas kaasata sotsiaalpartnereid? tänan. aitäh, järgmisena Jean Lambert Roheliste nimel. suur tänu, ma tahaksin ka tervitada härra ministrit siin täna ja äh, toetan kolleeg Maren Hargenit, sest inimesed tõesti tule, tunnevad, et äh, Euroopa Liit töötab nende jaoks või nad peaksid tundma, olenemata sellest, milline on nende sotsiaalolukord. Äh, tahaksin teie kommentaare kuulda selle kohta, millised äh, on teie prioriteedid sotsiaalsambaga tegelemisel. näiteks Äh, mis te arvate praegu käimasolevatest konsultatsioonidest, kas need aitavad teid, kas need aitavad teil suunda hoida? ja veel tahaksin äh, hea meelega kuulda sellest, äh, mis puudutab raamatu strateegiat, sotsiaalset kaasamist, turvalisust. meile tundus, et ministrid tahavad pigem lahti saada sellest teemast, mitte edasi arendada. ja veel väga palju räägitakse preventsioonist, uutest oskustest eh, ning eh, ühiskonna üleminekufaasist. Eh, see on seotud suuresti digitaalmajandusega ja meie siin Euroopa Parlamendis arutame ka neid küsimusi ja arutame, kuidas see ressursitõhusust, energiatõhusust mõjutab, kuidas majandus muutub nii, et ta oleks jätkusuutlikum ja keskkonnasõbralikum. ja lõpuks veel tahaksin kuulda teie kommentaare uute sektorite kohta või siis nende sektorite kohta, kus luuakse uusi töökohti ja kus läheb vaja uusi oskusi. mis te arvate sellest? jällegi meie Euroopa Parlamendis hea meelega teeksime teiega koostööd, et neid mõtteid äh, uute oskuste äh, kava puhul äh, edasi arendada. meie oleme nendel teemadel väga palju ära teinud, tänan. aitäh, EFTD fraktsioon ja Laura Tšea, aga teda pole kohal, Dominic Martani pole samamoodi kohal siis selleks, et sünergiaefekti ära kasutada, alustame kohe teise vooruga ja nüüd saavad sõna komisjoni liikmed. Elizabeth Moraes-Chartier, palun esimesena Merci beaucoup, monsieur le president. suur aitäh, äh, härra esimees, äh, härra minister, suur tänu teie visiidi eest meie komisjoni, suur tänu selle eest, et te tutvustasite meile Slovakkia eesistumise programmi. tahaksin teile kolm küsimust esitada. esimene, äh, see puudutab töötajate lähendamise direktiivi läbivaatamist. Te juba rääkisite et, et oluline on vältida killustust. kas kavatsete selle nimel ka nõukogus tööd teha, et killustamist vältida? praegu räägitakse ikka veel opositsioonist, vastuseisust, kollase kaardi kasutamise võimalusest, mitte soovist direktiiviga edasi minna, mis on tegelikult eh, Sotsiaal-Euroopa alustalaks teine küsimus puudutab ähm, erinevate elukutsete edasiarenemist ja te ise ka mainisite sellest. kümme ametit, kuhu kõige rohkem praegu tööle võetakse, ei eksisteerinud veel kümme aastat tagasi. seega me nagu jookseme ajaga võidu, aga kuidas teie arvate, et äh, võiks Slovakkia eesistumine meie äh, jooksukiirust äh, edendada, vastasel korral jääme rongist maha. ja minu kolmas küsimus puudutab sotsiaalfonde, mis aitavad töötuid tööturule tagasi tulla. kas te olete valmis kaitsma seda, seda fondi? iga hinna eest, et see ei, ei sulatataks kuhugile äh, ühtekuuluvusfondi, vaid meil oleks selge vahe sotsiaalkulutuste ja muude kulutuste vahel, tänan. aitäh, järgmisena Mihhaila Soidrova, palun. Děkuji. Vážený pane ministře, jsem velmi ráda, že jsem si vyslechla. Eh, Suur aitäh! mul on tõesti hea meel te peaaegu kõik põhiküsimused esile tõite. mul on kaks küsimust. lähetatud töötajate direktiiv on meile muret teinud. Teie olete öelnud, et me peaksime püüdma konsensus, konsensust saavutada. meil on üksteist arvamust, ühel pool kaheksa kollased kaardid äh, on tõstetud ja nõukogu ja komisjon on eriarvamustel. komisjon tahab oma arvamuse juurde kindlaks jääda. ja nüüd, mida teie arvate? mis võiks siis see konsensuslik ettepanek olla? kas te kavatsete teha ettepaneku kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiivi rakendamise edasilükkamiseks. Äh, siiani oli tähtaeg olnud kaks tuhat kuusteist, liikmesriigid on seda küll rakendanud, kuid mingit rakendamise hindamist ei ole toimunud. meie arvame, et äh, enne kui me äh, praegust direktiivi hindama hakkame, peame rakendama eelmise direktiivi. mis on teil selles suhtes ette pandud? ja tahaksin veel küsida töö ja eraelu ühitamise kohta, kuidas tasakaalustada ka vaba aega ja tööd mõnedes raportites on sellest ka räägitud ja mõned arvavad, et ähm, ei ole mm, lapsevanemate tööd piisavalt hinnanud, näiteks kui üks äh, teeb palgatööd ja teine teeb väga palju ära kodus. ja just selle koduse lapsevanema tööd ei ole piisavalt hinnatud. kas teil on mingeid konkreetseid ettepanekuid, äh, kuidas harmoneerida töö ja eraelu ühitamist. aitäh. ja nüüd Vilja Plinkevitš-Jute, palun. suur aitäh. suur tänu teie visiidi eest Euroopa Parlamenti ja meie komisjoni Slovakkia on eesistujaks saanud Euroopa Liidu väga keerulisel ajajärgul ja ma soovin teile igati edu teie eesistumiseks, selleks, et te suudaksite tugevdada meie ühist peret. me oleme väga palju tööd teinud noorsoo tööhõive küsimustega. nüüd on välja töötatud noorsoogarantii, see annab teatud äh, rahalise raamistiku meie tööle, aga ikkagi ei leia paljud noored tööd. Nad lähevad oma koduriigist ära, äh, mõnesse teise Euroopa Liidu liikmesriiki või üldse Euroopa Liidust ära äh, ja me ei ole ka lahendanud laste vaesuse probleemi üks igast neljast lapsest Euroopa Liidus elab vaesuses. see on väga halb, kas Slovakkia on midagi selle nimel ära teinud, et probleem lahendada? ja veel üks teema, mida nimetasid ka kolleegid. meie tööhõivekomisjon ja naistekomisjon on vastu võtnud ühisraporteid, mis käsitlevad ka pere- ja tööelu ühitamist. mul on väga hea meel, et septembris on teil kavas korraldada selleteemaline konverents. aga mida te konkreetselt saaksite teha eesistumise ajal, et pere- ja tööelu paremini ühitada saaks? meie Euroopa Parlamendis oleme palunud Euroopa Komisjoni esitada meile eh, direktiivi ettepanekud, eh, mis eh, selle teema puhul on väga olulised ja veel minu koduriik Leedu ja Euroopa Liit tervikuna muretsevad töötajate lähetamise direktiivi pärast Leedu ja mõned naaberriigid on selle direktiivi eelnõu praegu blokeerinud. aga mida arvate teie, kas eesist-, teie eesistumise ajal võiks arutada, miks see nii läinud, miks liikmesriigid ei taha näiteks rahvusvaheliste vedude autojuhtide palku suurendada, selle asemel keskendutakse lihtsalt äh, päevarahadele ja nii edasi. aitäh, nüüd Agnes Ungeerius, palun. aitäh, härra esimees, lugupeetud minister, ka minu poolt soo-, palju-palju edu järgnevateks kuudeks eesistujariigina. Holland Äh, minu koduriik andis teatepulga siis üle teile ja ma tean, et äh, teile anti edasi veel terve hulk probleeme, millega teie nüüd peate tegelema. mul oli väga hea meel kuulda, et te ütlesite, et äh, inimeste väärtustamine, koostöö, sotsiaalsed küsimused on teie jaoks väga tähtsad. see on ka see, mis ka minu jaoks on tähtis ja mispärast ma leian, et sotsiaalsed küsimused on tähtsad. nii et äh, lähtekoht on meil sama ja väga hea. minu küsimus teile on järgmine. Te, ma kuulsin, et teisel septembril nõukogu töörühm teeb ettepanekud äh, töötajate lähetamise direktiivi kohta. kas Slovakkia eesistuja riigina soovib äh, saavutada seda, et nõukogu jõuab ka kokkuleppele veel teie eesistumisperioodi jooksul. on täiesti selge, et kompromissidele tuleb jõuda, nii et ma tahaksin teada, kuidas teie seda olukorda hindate ja sellest lähtuvalt veel üks küsimus, mida te ei maininud. Te rääkisite küll vaesusevastasest võitlusest, aga me peaksime mõtlema ka strateegiate peale, kuidas suures osas Euroopas töövõtjate ostujõudu suurendada, ehk siis nende palkasid suurendada. sest majanduslik areng Euroopas ei ole igal pool väga heal järjel, nii et äh, äkki oleks tähtis ka sotsiaalset äh, dialoogi tugevdada selleks, et Euroopa ostujõud suureneks. aitäh, järgmisena kolleeg Kukan. suur aitäh, härra esimees. Äh, mul on ka hea meel, et te tulite meiega kohtuma täna nii nagu härra, härra esimees ütles, on meie jaoks väga tähtis arutada eesistujariigi ministritega äh, akuutseid küsimusi. seega tänan teid teie sissejuhatuse eest. kui me räägime lähetatud töötajate direktiivist, siis kolleeg Šoidrova juba nimetas seda kui nüüd peaks mingi eesmärgi seadma selleks, et saavutada konsensus liikmesriikide vahel, siis ma usun, et, et see oleks võib-olla liiga ambitsioonikas. olgem realistid, et tegelikult on liikmesriikide võimalused väga erinevad ja nüüd küsiksingi, milline on liik-, äh, eesistujariigi strateegia või visioon või on teil mingeid salajasi vihjeid äh, või retsepte, kuidas seda küsimust lahendada see oleks juba suur asi, kui mingi, mingi vihjegi tuleks. ja veel äh, minu tööga selles komisjonis äh, on seotud teema, mis käsitleb noorte tööpuudust ja teie eesistujana ütlesite, et see on ka Slovakkia prioriteet, äh, kuid tähtis on toetada ka vanemaid inimesi, näiteks ettevõtlust eakate seas või siis nii-öelda hõbemajanduse edendamine. kuidas suudaksime kõrvaldada äh, ealise diskrimineerimise tööturul? tahaksin teile soovida palju edu töös. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, také vás tady vítám. Suur tänu. härra minister, mul on hea meel, et me saame nüüd äh, eesistujaks meie naaberriigi. Äh, mul on samasugused küsimused äh, millest rääkis ka Maren Harkin, näiteks noorsoogarantii. ma muidugi pean seda Euroopa Liidu prioriteediks, aga see tuleb uuesti läbi vaadata, sest me tahame ju konkreetseid tulemusi ja konkreetset lisaväärtust selle kaudu saavutada. tuleb vaadata, kas see on ähm, tõhus olnud, enne kui me otsime täiendavaid vahendeid. Äh, kui me nüüd Euroopa Kontrollikoja otsuseid vaatame Äh, siis äh, ehk võiks nendest lõpust võtta. ja nüüd oskustest. üks võimalus on muidugi seostada äh, oskused tööturu vajadustega, mina olen sellest rääkinud juba sellest ajast peale, kui ma ühinesin selle parlamendiga. see eeldab paremat koostööd hariduse ja ettevõtlussektorite vahel samuti tuleks äh, suhelda paremini avaliku sektori asutustega, et kindlaks teha, millised on tegelikud oskuste vajadused. Äh, mis te arvate sellest, kas te ei arva, et võiks erinevate riikide vahel parimaid kogemusi vahetada ja otsida, millised need kõige paremad näited on? Äh, samuti arvan, et Äh, uute oskuste agendat, mille komisjon välja töötas, tuleks liikmesriikides rakendada ja lõpuks lähetatud töötajate direktiiv. Visegradi riikide eelmised eesistujariigid on rõhutanud, et tuleks õhutada äh, töötajate vaba liikumist. Slovakkia saatis komisjonile oma soovitused, kus nõuti, et direktiiv uuesti läbi vaadataks, aga te teate, et me tahame kõik Euroopa Liidu konkurentsivõimet suurendada ja seetõttu ilmselt seisab ees väga tõsine mõttevahetus ja nii nagu ka kolleeg ütles, tahaksime teada, kas Slovakkia valitsusel on juba mingi, mingi mõte kuskil tagataskus, kuidas seda teemat lahendada. ega see ei jää meie viimaseks kohtumiseks, soovin teile palju edu. aitäh, Sofia Ribeiro. suur tänu, minister tere tulemast sellele esimesele koosolekule meiega, mis saab tõenäoliselt olema loodetavasti üks paljudest, jääme ootama koostööd teiega. mul on teile esitada kaks küsimust. kõigepealt äh, positiivset tagasisidet puudutav mis puudutab seda, milline on kodanike arvamus Euroopa Liidust, me peame toetama Euroopat ja edendama. mina olen parlamendi raportöör Euroopa poolaasta teemal, mis puudutab just tööhõive ja sotsiaalvaldkonna aspekte siin kojas märtsi hääletusel oli, ütlesime ka selgelt välja seisukoha ja järgmisel nädalal tuleme välja Euroopa poolaasta raportiga ja me leiame, et peab olema tasakaalus nii majandus kui sotsiaalne mõõde. see, kuidas komisjonid on seotud, on erinev, see, kuidas meie asju näeme selles komisjonis, on erinev võrreldes nõukogu perspektiiviga kui teie lahkute, siis äh, on meil igasugused majanduslikud äh, juhised ja nii edasi, aga sotsiaalne mõõde läheb tihtipeale kaduma. on vaja teistsugust lähenemist EBSCO ja Euroopa Parlamendi paremaks koostööks. praegusel hetkel see, kuidas kodanikud äh, seda näevad, siis Euroopa Liitu huvitab ainult majanduslik külg, aga majandust ei saa olla ilma inimesteta, ilma sotsiaalse mõõtmeta. samuti peame me tagama jätkuvuse sotsiaalkaitse osas meie kodanikele. väga kõrged töötuse määrad, mis on äh, Äh, mis puudutavad eriti just noorte tööhõivet ja pikaajalist äh, töötust, ähm, elanikkonna vaba, vananemine on samuti probleem. Need probleemid ei mõjuta mitte ainult noori tänapäeval, äh, aga ka tulevasi põlvkondi. me räägime sotsiaalsest Euroopast ja seega ma tahaksin teada, minister, kas teil on kavas teha midagi ka selle eest, et seista sotsiaalse mõõtme eest Euroopa Liidu tasandil. ja veel üks küsimus, Brexit. minister, te peate tõenäoliselt hakkama ette valmistama Brexiti läbirääkimisi. me peame tagama selle, et meie kodanikud, kes praegusel hetkel Ühendkuningriigis töötavad, on kaitstud ja vastupidi see arutelu ei tohi aset leida ainult ähm, äh, kõrgel tasandil Euroopa kodanikud on vaja kaasata ja lõpetuseks tahaksin küsida, kas teil on mingisugune läbirääkimisstrateegia Brexiti kohta, aitäh! aitäh! meenutan, et kõneaeg on kaks minutit. Adam Koosa, palun järgmisena. aitäh! härra esimees, mul oleks kaks küsimust. nimelt ez a kiküldetési irányelv kérdése lett volna, hogy a szlovák. kaks küsimust, mida mõlemad siis küsimuste kohta, mida siin juba mainiti. kõigepealt töötajate lähetamise direktiiv ja kuidas jõuda kokkuleppele liikmesriikide vahel. tahaksin teada, kuidas see oleks võimalik ja teine küsimus see tõketeta ühisturupakett kui prioriteet. Hollandi eesistumisperioodil saavutatud tuleks jätkata. kuidas kavatseb Slovakkia eesistujariigina seda teha, millised eesmärgid on Slovakkia endale paika pannud, mida te soovite järgmise kuue kuu jooksul selles valdkonnas saavutada? see ei puuduta mitte ainult puuetega inimesi, vaid kõiki. sest juurdepääs teenustele ja toodetele on üleüldine küsimus ja puudutab kõiki. aitäh, järgmisele kolleeg Benifei, palun um, You, uh, suur tänu, esimees, lugupeetud minister, mul on väga hea võimalus taas kord kohtuda pärast meie esimest kohtumist Bratislaval komisjoni ametliku delegatsiooni külaskäigul paar kuud tagasi. aitäh teie kõne ja märkuste eest, nii nagu teised kolleegid rõhutasid, siis äh, paljudes valdkondades äh, jätkub koostöö. mina sooviksin küsida teie märkusi, mis puudutab võimalust ja vajadust luua Euroopa Rahandusliidu äh, lõikes ähm, töötusfond, töötuskindlustus äh, nende riikide toetamiseks, kus on kõrge äh, töötus. see vahend võiks kriisihetkedel olla kasutusel ühisraha piirkonnas selleks, et tagada sotsiaalne ühtekuuluvus ja toetada ka nõudlust. Itaalia minister tutvustas nõukogule ja parlamendil väga huvitavat ettepanekut sellel teemal, mis puudutab praeguseid lepinguid ma ei ole ainus siin kojas, kes arvab, et sarnase kava ettepanek on vajalik makromajanduslikust vaatenurgast, aga ka on poliitiliselt oluline, sest see võib näidata Euroopa kodanikele, et konkreetsed Euroopa Liidu tegevused äh, sotsiaalse Euroopa suunas leiavad aset. ma sooviksin teada, kas äh, Slovakkia proovib, äh, plaanib seda edasi arendada ja teavitada valitsusi ja seda koda vastavatest ähm, Äh, arengutest ja ka finantseerimisplaanidest, aitäh! aitäh, Xavi Lopes, palun järgmisena. suur tänu, esimees, tere tulemast, minister. mul on väga hea meel, et te olete siia kohale tulnud. minu äh, küsimus puudutab digitaliseerimist. Te viitasite sellele oma sõnavõtus me peame vaatama, millised on konkreetsed strateegiad selles valdkonnas ja me oleme selle teemaga väga hästi kursis. paljud me näevad seda ohuks turule. me, mitmed töökohad on ohus, on kadunud äh, ka Ühendkuningriigis ja see puudutab ka muid äh, uusi ähm, majandusilminguid lisaks digitaliseerumisele. loomulikult on ka positiivseid tendentse see puudutab üleilmastumist äh, ja robo-, robootikat ja kõike seda, aga see, millised oskused siin kaduma lähevad nende protsesside käigus, võib-olla mõningatele on sellest kasu üldiselt, aga samas on ka neid, kes seetõttu kaotavad. üleilmastumise äh, mõju on äh, kindlasti mõjutanud ka väli, valimistulemusi. nüüd on vaja järele mõelda, kas meil on midagi, millega kompenseerida neid protsesse selleks, et digitaliseerumist ära kasutada äh, kuidagi ühisturul ja ka rahvusvahelises kaubanduses, aga mingisugune miinimumkaitse on vaja töötajatele tagada. Äh, kuidas seda ellu viia ja just äh, sotsiaalpoliitika ja seetõttu sotsiaalsambal on väga tähtis äh, ülesanne. ja ma sooviksin teada, milliseid konkreetseid mõtteid võiks tulevastel kuudel teie eesistumise ajal välja töötada selleks, et seda mehhanismi kuidagi võiks edasi viia, aitäh! aitäh, Guillaume Palas järgmisena. suur tänu, esimees, lugupeetud minister, paar nädalat tagasi rääkisin ma Prantsusmaa tööhõiveministriga ja ma esitasin talle küsimuse selleks, et teada saada, mis toimub praegusel hetkel, kui äh, kontrollid taastati, eriti selles osas, mis puudutab ähm, äh, siseturgu ja töötajate vaba liikumist ja ka lähetatud töötajaid ja ta ütles, et selge on see, et jah, et äh, nii on see läinud, aga ülesanne niivõrd suur, et äh, ja veelgi suurem, kui ette kujutati ja need ette, tööandjad, kes, ähm, kes äh, normidest kinni pea on, on väga palju, rohkem kui osati arvata ja selle, ja probleem on ka selles, et praegusel hetkel on kontrollide osas koordineerimatus Äh, meil on vaja ellu viia teatud äh, lihtsad ähm, äh, lahendused, millega saab kriisi kontrollida ja ma tahaksin teada, mis teil plaanis on ja minist-, tööministrite tasandil on seda teemat plaanis asutada ka või kas see on päevakavas ja kas on mingisuguseid ettepanekuid praegusel hetkel selleks, et paremini koordineerida inspekteerimisi, mis puudu- ja selleks, et leida neid, kes Euroopa reegleid selles osas rikuvad, aitäh! aitäh, Terri Randke järgmisena. Äh, suur tänu, esimees, suur tänu, äh, lugupeetud minister aitäh, et äh, olete tulnud meie komisjoni ja meiega seda teemat arutama. ma just jõudsin Bratislavast tagasi ja seega ähm, mul on väga hea meel, et Slovakkia eesistumine on alanud. mul on kaks küsimust, üks on pigem pöördumine äh, see ja kolleege kuulates olete kindlasti mõistnud, et töötajate lähetamise direktiiv ja selle läbivaatamine on midagi, mis tekitab meile paljudele muret. ükskõik, millised on meie seisukohad, mis võivad olla väga erinevad siin komisjonis, siis me kõik soovime vältida seda, et tekiks lõhe Ida ja Lääne eh, Euroopa riikide vahel ja ma pöörduks teie poole, et nõukoguga koostöös, aga tehas koostöös ka rahvusparlamentidega, mitte ainult need, kes kollase kaardi on tõstnud, vaid ka need, kes ei ole seda teinud, vajavad tähelepanu ja ma usun, et teie eesistujana Kesk-Euroopast äh, täidate olulist rolli selleks, et vahendada seda arutelu ja mitte vä- ja vältida seda lõhet, mis võiks aset leida. minu teine küsimus puudutab noorte tööhõivealgatust. mul oli väga hea meel, et te viitasite konkreetsele küsimusele marginaliseeritud kogukondadest, üks teema, mida me siin oleme käsitlenud siin komisjonis, aga ka noorteorganisatsioonidega kogu Euroopas, puudutab seda, et meil on vaja konkreetsemaid ja suunatud äh, tegevusi äh, selliste kogukondade hulga, äh, suhtes nagu roomad, mida te mainisite ja tahtsin küsida, kas eesistuja plaanib toetada seda ka noorte tööhõive algatuse hindamisel ja noorte tagatise puhul, aitäh! aitäh. viimasena saab sõna Helga Stevens, palun. aitäh, härra esimees, aitäh, kolleegid. ma tahan vägagi teada, kuidas teie eesistujariigina soovite jõuda kompromissile töötajate lähetamise direktiivi osas. tegemist on väga raske küsimusega ja see on, küsimus on väga tähtis ka minu koduriigi jaoks. samamoodi see tõketada siseturu akt. väga tähtis on siin vähendada just VKE-de jaoks administratiivseid tõkkeid aga ma ei saa täpselt aru, kuidas need kaks küsimust on omavahel seotud, koormus ja VKE-d. peale selle, kui mõni ettevõte, VKE või ka pood peaks olema tõketeta, ehk siis, et ka puuetega inimesed äh, saavad sinna minna, siis tegelikult on ju selge, et kui ratastooliga pood ei pääse, siis see pood äh, kaotab äh, kliente siis äh, üleüldiselt see juurdepääsetavuse kontseptsioon, ma arvan, et äh, seda peaks äh, üle vaatama ja kui see toob endaga kaasa kulusid, äh, siis tuleb sellega arvestada. juurdepääsetavus on väga tähtis, see peaks olema täiesti eelduseks ja USA on tegelikult tõestus selle kohta, et seda on võimalik saada. nii et ma tahan täpselt teada, mida te mõtlete seal, kui te ütlete finants ja administratiivse koormuse vähendamine. ma loodan, et see ei too endaga kaasa seda, et see juurdepääsetavuse kontseptsioon kui selline visatakse lihtsalt üle korda aitäh selle arutelu eest, härra minister, te näete, meil siin tööhõivekomisjonis on tõesti väga palju küsimusi, millega me tegeleme. kui meil oleks natukene rohkem aega, siis me mõtleks veel mõne küsimuse välja. aga ma loodan, et teil on nüüd on võimalus kahekümne kahe minuti jooksul ka tõesti kõikidele nendele esitatud küsimustele vastata. Ďakujem pekne za slovo. suur tänu, et mulle sõna andsite. alustuseks sooviksin öelda, et ma olen meeldivalt üllatunud. kui ma Slovakkiast lahkusin, siis mitmed äh, ajakirjanikud ja poliitikud ütlesid, et näete, et tuled Brüsselisse ja kõik on tühi, keda, kõik on veel puhkusel. aga mul on väga hea meel näha, et inimesed on siin ja inimesed on huvitatud meie ühistest teemadest ja Slovakkia eesistumise prioriteetidest ja see on tõesti väga positiivne signaal juba iseenesest. see juba iseenesest on võib-olla hea algus selleks, kuidas muuta Euroopa kodanike nägemust Euroopa Liidust. üks meie eesistumise eesmärkidest ongi seda saavutada küsimusi oli väga palju ja ma vabandan juba ette, kui ma ei suuda kõikide poole isiklikult pöörduda. ma sooviksin keskenduda oma vastustes mõningatele prioriteetidele ja seega käsitleda ka teie küsimusi. kui on mingisuguseid täiendavaid küsimusi, siis olen valmis detailsemalt reageerima. alustuseks pean ütlema, et kaks aastat enne eesistumist juba ütlesime me välja nii-öelda eesistumise trio Hollandi, Malta ja Slovakkia osas, et kuus kuud on niivõrd lühike aeg, et peaaegu võimatu on mingit teemat avada ja sellega lõpuni, seda lõpuni käsitleda. sellepärast ja ma tahaksin seda rõhutada me tahame olla konkreetsed me tahame rääkida täpselt sellest, millised on meie plaanid, aga teisest küljest me ainult jätkame sellest, mida on teinud kolleegid enne meid, me peame lähtuma nende varasematest tegevustest. Malta kolleegid tõenäoliselt ütlevad sedasama. ma tean, et nende minister on siin kohal ja mul on väga hea meel temaga otseselt rääkida, sest tõesti mitmed teemad ei jõua lõpuni käsitletud meie eesistumisel ja me peame need Maltale üle andma. alustuseks äh, küsimus, mis puudutab äh, ambitsioone muuta euro-, nägemust Euroopa Liidust ja võiksin võib-olla ka vastata küsimusele, kuidas me soovime seda korraldada ma usun ja see on ka meie ametlik äh, seisukoht, et Euroopa Liidu institutsioonid peavad tulema kodanikele lähemale. Slovakkia näeb põhiprobleemiks äh, seadusandlikku ja mitteseaduslikku lähenemist, äh, see lähtub sellest, et Slovakkia ähm, korraldab mitmeid üritusi Slovakkias sellel teemal Need äh, konverentsid äh, võimaldavad kõiki osalejaid neid teemasid käsitleda ja iseenesest teavitada ka avalikkust, mitte ainult Slovakkia äh, kodanikke, aga kõiki teisi. seega me peame tegutsema mitmel tasandil, me peame jõupingutusi suurendama ja me teeme seda eesmärgipäraselt. me peame neid teemasid arutama ja tegema seda palju üksikasjalikumalt selleks, et kodanikele konkreetseid tulemusi äh, näidata. mitteametliku tippkohtumise osas, millele juba viitasin, on väga positiivseid tulemusi. digitaliseerumise teema ja selle mõju äh, oli väga hästi mõjutud, valitud äh, selle mõju inimesele, tööturule, tööõigusele juba see fakt, et enam kui üheksakümmend protsenti osalejatest olid äh, ministrid, äh, tõendab seda, et teema on väga päevakajaline kõikides liikmesriikides ja jääb selleks ka tulevikus. ja meie jaoks on väga oluline leida lahendusi, kui seda teemat nüüd konkreetsemalt käsitleda. pärast kahtekümmend aastat poliitikas olen ma üritanud mitteametlikul tasandil nõu-, korraldada äh, üritusi näiteks äh, väljasõit tehasesse vaadata, kuidas äh, tingimused on muutunud pärast robootika käsitlusevõttu, kui palju inimesi töötas seal varem, kui paljud on pidanud lahkuma ja mis neist on saanud? teine näide selle kohta, kuidas me soovime reageerida, kuidas kodanikele läheneda. minu kolleegid tervitavad seda algatust. võib-olla oli tegemist millegi uuega. arvestades ambitsiooni, mis me oleme endale seadnud, on tegemist, on kindlasti oluline praktiliselt, praktiliste tulemusteni jõuda me tahame ühendada teooria ja praktika. me külastasime ühte konkreetset tehast, vaatasime, kuidas inimesed tulevad toime muudatustega. ja ma arvan, et selline lähenemine on õige lähenemine osaliselt vastama juba mõnedele küsimustele, küsiti, kuidas me kavatseme saavutada neid eesmärke. kindlasti eelkõige soovime me kodanikele lähendada ja see puudutab kõikide institutsioonide olukorda, ka Euroopa Parlamenti ja ma loodan, et te olete selles osas minuga ühel meelel nii nagu me näeme riiklikul tasandil, Euroopa tasandil, samuti näeme me seda, et sotsiaalne dialoog on oluline. ilma selleta on raske võidelda või leida mingisuguseid kompromisse. seega need küsimused, mis puudutasid direktiivi, on tõesti äh, asjakohased. ma ütlesin Euroopa ametiühingutele, et me korraldame Bratislavas äh, vastava äh, konverentsi ja me oleme enam kui huvitatud sotsiaalsest dialoogist nendega. kindlasti mitte kõik tööandjad ei näe direktiivi äh, samamoodi, nii nagu ka ametiühingud. mõned äh, Saksamaa esindajad näiteks on öelnud, et kogu direktiiv on täiesti mõttetu, me peame sellest äh, avatult rääkima kõik need erinevad arvamused lihtsalt näitavad, et me peame need jagama ja, ja äh, avalikult arutama. see saab olema üks meie eesistumise põhiteemasid, vaatamata sellele, kas äh, me suudame või ei suuda äh, seda teemat lõpuni käsitleda edukalt. arutelud igal juhul on vajalikud me loodame, et direktiiv jõuab sellisesse faasi, kus on äh, reaalsusega kooskõlas, mis puudutab konkreetseid tegevusi, mida me soovime äh, ellu viia, eelkõige pidime me ootama komisjoni otsust pärast äh, üht-teist kollast kaarti liikmesriikidelt, mis puudutab lähimuspõhimõtet, siis see teema on juba käsitlemisel. nüüd me näeme, et töörühm saab jätkata oma tööd ja vastu võtta vajalikud äh, meetmed. nagu ma juba mainisin, siis plaanis on äh, konverentsid meie eesistumise ajal äh, selle teema käsitlemiseks. kui analüüsida Visegradi riikide olukorda, kus kõik need neli ministrit tulevad kokku, siis üks teemasid kindlasti puudutab seda direktiivi, meil on väga hea meel võimaluse üle seda arutada ja leida ühisosa. tegemist on ainult ühe näitega. juunis ähm, muudeti ühte olulist osa sellest ettepanekust, võib-olla ma oleks pidanud kuus kuud ootama äh, või isegi kaheksa-üheksa kuud selleks, et seda ellu viia, mõned liikmesriigid oleksid võib-olla siis meelt muutnud. põhimõtteliselt tegemist sammuga tundmatusse, me võtame vastu otsuseid ilma teadmata, mis selle mõju saab olema. seda tüüpi probleemid ei ole sellises valguses varem käsitletud et vanad ja, ja uued liikmesriigid, kui neid väljendeid kasutada, on niivõrd erinevatel seisukohtadel. me näeme, et me ei saa liikmesriikidele seda peale suruda. avatud äh, suhtlemine ja dialoog ka sotsiaalpartneritega ja ka kuulamine nende riikide osas, kes äh, leiavad äh, selles osas raskusi vajavad äh, käsitlemist, et näha, kas on mingisuguseid äh, kompromisse, et direktiivi saaks vastu võtta. ma ei ole kunagi kahelnud selles, et direktiiv on vajalik. see on väga oluline, äh, väga oluline on saavutada sisuline kompromiss direktiivi osas kui me neid teemasid äh, komisjoniga arutasime esimest korda, kui härra Juncker ja proua Tyson minu poole pöördusid, siis esimene teema esimesel kohtumisel meie valitsuse ja komisjoni vahel puudutas just seda direktiivi, töötajate lähetamise direktiivi. see näitab, kui oluline ja tähtis see teema on. ja kui lubate siis käsitleksin päevakajalisi teemasid, ma sooviksin kas-, keskenduda seitsmele konkreetsele punktile, et vastata mõnedele küsimustele, mis te olete mulle esitanud. juurdepääsetavuse teema põhisõnum siinkohal, mida, mis huvitab meie e-, kui eesistujat, puudutab võimalust tagada üldine juurdepääsetavus, see on see, mida me sooviksime nõukogus saavutada. seejärel selle ettepaneku sisuline külg, see on väga keeruline ja sellepärast nõuab see väga suurt koordineerimist ja konsulteerimist ka liikmesriikide tasandil Slovakkia eesistujana leiab, et hea koostöö ka Euroopa Parlamendiga on võtmetähtsusega selleks, et edusamme saavutada. mul on väga hea meel näha, et see koostöö eh, eksisteerib ja me loodame, et koostöö võiks ja peaks eh, jõudma reaalsete sammudeni eh, nõukogus ja ka komisjonis. sama puudutab ka küsimusi, mida siin on tõstatatud. Euroopa semester ja selle Äh, põhivaldkonnad. Euroopa poolaasta sisaldab väga palju konkreetseid äh, valdkondi, teatud äh, osades nendes on ootused selles osas, kuidas Brexit mõju võiks avaldada. ja ma tõesti ootan väga palju Bratislava tippkohtumiselt Euroopa juhtide osas ma olen saanud teavet selle kohta, kuidas peaminister on suhelnud teiste riigipeadega ja seega võib tõesti realistlikult eeldada, et väga paljudele küsimustele on võimalik vastuseid leida. näiteks, mis puudutab konkreetselt äh, noorte tööhõive algatust, see on üks prioriteete ja see võib olla taas üheks suureks väljakutseks, mis sealt äh, tuleneb lisaks Brexitile. aga me peame arvesse võtma ka meie oma kodanikud, kuidas edasi liikuda, võib-olla ka positiivse diskrimineerimise kaudu noorte suhtes, et neil oleks olemas töökohad. töötajate lähetamise direktiiv, ma olen välja toonud väga palju teemasid, mis on seotud selle valdkonnaga ja ma saan öelda, et mul on isiklikud konsultatsioonid ka minu kolleegidega. mina olen optimist ja kui ma ütlen seda detsembris, siis äh, loodetav- ja loodetavasti detsembris selle vastuvõtmine on võimalik ja julge plaan, me igal juhul plaanime äh, olukorda arutada, loomulikult peame suhtlema ekspertidega ja nagu öeldud, siis me peame suhtlema meie sotsiaalpartneritega. Neil on väga oluline roll selles osas täita. meie Slovakkias seisame oma see seisukoha eest, aga loomulikult pingutame ka selle nimel, et meie eesistumise ajal oleks võimalik äh, arendada kogu seda teemat äh, edukas suunas ja jõuda selle heakskiitmiseni. mis puudutab sotsiaalset sammast ja sotsiaalõigusi, siis selles osas loodan ma vastu võtta ühise lähenemise meie, mis puudutab sotsiaalkaitset ja nagu ma olen oma sissejuhatuses ütlesin lisaks äh, veel üks valdkond, mis puudutab uute oskuste äh, tegevuskava. ka sellele, sellest räägiti Bratislavas. ma arvan, et põhitähelepanu oleks vaja sellele pöörata. tööturutingimused muutuvad väga kiiresti ja see puudutab digitaliseerimist, elukestev õpet ja nii edasi. me ei saa lihtsalt äh, olla rahulolevad, kui vaadata tagasi ajaloos ja meelde tuletada äh, seda liikumist, kus masinaid hävitati, me ei saa nii käituda, me peame ette valmistuma süstemaatiliselt nendeks muutusteks, mis äh, meile osaks saavad digitaliseerumise küsimuses võib olla neid, kes oma töökohad äh, kaotavad ja vajavad ümberõpet äh, selleks, et nad saaksid uuesti tööd leida. ja lähtudes uutest tehnoloogiatest, äh, digitaliseerumist ja kõigest sellest, me oleme läbi viinud analüüsi ja uurimusi selles valdkonnas ja järgmise paari kuu jooksul öö, võime me teha mõningad soovitused selles osas. Bratislavas on teatud viiteid selle kohta, et nelisada miljonit inimest võivad digitaliseerimise tõttu liikvele minna ja me peame selleks valmis olema sotsiaalkaitsesüsteem ja selle koordineerimine, selle kohta öelda samuti väga hästi, nagu öeldud, siis me oleme oodanud äh, Brexitit, aga kui Brexit ei oleks liikunud selles suunas, nagu plaanitud, siis oleksime me teises olukorras, aga praegune äh, olukord äh, vajab selgeid seisukohti aga samas koordineerimine äh, sotsiaalkindlustussüsteemide osas vajab tegutsemist ja kõiki muudatusi peab arvesse võtma, äh, lähtudes äh, brittide rahvahääletusest. noorte tööhõive, ma viitasin sellele juba osalikult, aga see, mis meie jaoks praegusel hetkel oluline on, see on jätkata jätkata selleks, et pakkuda abi ja üritada leid-, leida täiendavaid finantsvahendeid toetusteks, võib kasutada fonde ja võib-olla raha liigutada teistest valdkondadest. kakskümmend neli protsenti töötuse osas paar aastat tagasi olukord palju hullem. kaheksakümne kolmest tuhandest on see alla läinud kolmekümnele tuhandele meil. ja väga oluline on selle projekti tõhusust muut-, mõõta. me käsitlesime ainult neid projekte, mis äh, omandavad äh, põhjalik, pikaajalist mõju kaheksakümmend neli protsenti noortest, kes töö, eh, said, töötutest said abi sealt ja tegemist oli motivatsiooniperioodiga. kakskümmend neli protsenti noortest on säilitanud selle töökoha ka ilma eritoetusteta ja seega on väga oluline edasi liikuda nende projektidega sest need on kindlasti oluliseks prioriteediks eesistumise ajal. ja teatud äh, muutusi raha liikumises äh, võib ette näha. loomulikult ei ole mul võimalik käsitleda kõiki äh, küsimusi ja seega esimees, kui soovite täpsemaid vastuseid, siis olen ma selleks valmis mitmed seadusandlikud äh, ettepanekud tõenäoliselt ei jõua lauale, sest on mõningaid, mis on äh, käsitlemisel ja oktoobri EBSCO nõukogus neid ka käsitletakse ja nende rakendusprotsess äh, käivitub. ma loodan, et need konverentsid, mis, üritused, mis meil plaanis on, mis leiavad aset Bratislavas, on samuti olulised selleks, et kodanikele lähemale jõuda, selleks, et meie kodanikud mõistaksid äh, ind-, institutsioonide rolli, aitäh! lugupeetud härra minister suur,, suur-suur tänu teile põhjalike vastuste eest, ma leian, et arutelu oli väga hea see kohe kindlasti jääb viimaseks aruteluks Slovakkia eesistumise ajal. nüüd kohe räägime, vabandust, nüüd kohe hääletame me meie seisukoha üle kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve osas. Te mainisite seda ka oma viimastes märkustes. meil on siin nõukogu ettepanek suurte kärbetega, eriti just nendes valdkondades, mis meie arutelus ka väga selgelt välja tulid. noorte tööpuudus, Euroopa Sotsiaalfond, vaesusevastane võitlus ja nii edasi. täna hommikul komisjonis, kui me rääkisime sellest eelarve ettepanekust, ütlesid paljud liikmed väga selgelt, et arvestades prioriteete, on meil vaja rohkem finantsvahendeid raporti üle hääletame me nüüd, aga tahaksin, et teie nõukogu poolt toetaksite meid, et nendes sotsiaalsetes tulevikku suunatud küsimustes me saaksime siiski parema rahastuse. me ei saa endale lubada seda, et äh, veelgi rohkem põlvkondi läheb lihtsalt Euroopas kaduma, meil on vaja teie toetust ja me oleksime teile väga tänulik selle eest. So, dann machen wir kurz einen Break. hästi, siis teeme väikese pausi. <laughs>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 So, können wir dann wieder... nii, kas saame jätkata? So, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt. E. järgmine päevakorrapunkt number üksteist. Euroopa Liidu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üldeelarve, kõik jaod meil on hääletusnimekiri selle kohta teile edastatud, nii et me võime kohe alustada. kõigepealt kompromissettepanek D viis, kuus, seitse, seitse, kes poolt, vastu, vastu võetud. edasi kompromissettepanek E viis, kuus, seitse, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. viis, kuus, null, kaks, kes poolt? vastu. kontrollime. Five, six, zero, two. viis, kuus, null, kaks. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. rahvapartei puhul on siiski üks üle, nii et konservatiivid, üks kaart masinast välja, palun. jah. nüüd on hästi. tagasi lükatud. Maren Haakin, palun. vabandan ma unustasin oma hääletuskaardi maha. ma tõesti vabandan. nii et äkki arvestate palun sellega? kui loete hääli kokku juhtudel, kui meil on kaarte vaja. no ikka juhtub. ei ole ju esimene kord. nii et anname andeks, aga ainult ühe korra iga isiku puhul. nii et, aga tulemus siiski ei muutu. nii et viiskümmend kuus, null kaks on tagasi lükatud ikkagi. edasi viiskümmend kuus, viiskümmend seitse. poolt hääletame vastu, tagasi lükatud. järgmiseks viiskümmend kuus, null kolm. poolt, vastu. loeme kokku elektrooniliselt viiskümmend kuus null kolm elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? jah, tagasi lükatud. edasi viiskümmend kuus, null neli. poolt, vastu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime ikkagi. viiskümmend kuus, null neli. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist gestimmt kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, viiskümmend kuus, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus, null viis poolt, vastu, erapooletu. kontrollime elektrooniliselt viiskümmend kuus, null viis, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus kolmkümmend kaheksa ja nimelt märkuste osa. kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kuus null kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kuus null seitse poolt, vastu tundub, et vastu on rohkem, aga kontrollime igaks juhuks, sest see ei ole väga selge, viiskümmend kuus null seitse hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, nelikümmend poolt, vastu, ära, kontrollime kohe viiskümmend kuus, nelikümmend, elektrooniline kontroll. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek A viiskümmend kuus, seitsekümmend neli, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus, viiskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, null üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus, kümme poolt, vastu kontrollime, viiskümmend kuus kümme hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus, üksteist, kes poolt, vastu kardan, et tagasi lükatud, aga kontrollime. viiskümmend kuus, üksteist, elektrooniline kontroll. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek B, viiskümmend kuus, seitsekümmend viis, kes poolt? vastu tundub, et sama enamus, aga kontrollime kompromissettepanek B, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. kompromiss B tagasi lükatud, seega järgmiseks viiskümmend kuus, kaksteist poolt, vastu eeldan, et tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kuuskümmend poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend kuus, kuuskümmend üheksa, viiskümmend kuus, kakskümmend kaheksa langesid sellega ära, seega viiskümmend kuus, kolmkümmend kolm poolt, vastu tagasi lükatud järgmiseks viiskümmend kuus kolmteist poolt. viiskümmend kuus kolmteist, viiskümmend kuus kolmteist veel kord, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus neliteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, viiskümmend kuus, viisteist, numbrid kõigepealt, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus, viisteist, märkused, koos suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus, seitseteist, poolt, vastu, erapooletu tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. kuidagi käed kaovad ära vaikselt. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud väga selgelt viiskümmend kuus, kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, tagasi lükatud viiskümmend kuus, kuuskümmend kaks märkused, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kaheksateist numbrit, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus, kaheksateist märkused, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend, kompromissettepanek C järgmiseks, siiski viiskümmend kuus, üheksateist enne viiskümmend kuus, üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek C viiskümmend kuus, seitsekümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus, nelikümmend kaks poolt. poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kuus, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu vastu võetud viiskümmend kuus, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend kuus, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus, viiskümmend kuus langeb seega ära, viiskümmend kuus, kolmkümmend üks. viiskümmend kuus, kolmkümmend üks, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks viiskümmend kuus, kolmkümmend kaks koos suulise muudatusettepanekuga on numbrid, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi viiskümmend kuus, kolmkümmend kaks, märkused koos suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek F, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seega langevad kõik need järgnevad äh, muudatusettepanekud ära. ja seega ongi hääletusnimekiri ammendatud, äh, lõplikku hääletust meil ei ole vaja, sest tegemist on eraldi eelarveridadega. seega oleme me selle päevakorrapunkti ammendanud, suur tänu teile ja läheme nüüd järgmise hääletuse juurde kokkulepe, mille sõlmisid Euroopa Liidu Põllumajandusühistute Üldine Liit, Euroopa Transporditöötajate Föderatsioon ja Euroopa Liidu Kalandusettevõtete Riiklike Organisatsioonide Ühendus kahekümne esimesel mail kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kahe tuhande seitsmenda aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist. ma tean, et äh, tõlgid on nüüd eriti õnnelikud selle üle, mida tegin, ütleb härra esimees. aga nii õudset pealkirja minu arvates ei ole meil ka kunagi varem veel olnud. kas kõik teavad nüüd, mille üle me hääletame? päevakorrapunkt number kaksteist, lõige üks, muudatusettepanek kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime kas kõik on hääletanud? vaatame veel kord, hääl tagasi lükatud. kompromissettepanek E, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, poolt, vastu. mulle tundub, et tagasi lükatud kas keegi kahtleb selles? ei, siis muudatusettepanek üheksateist poolt. vastu. kontrollime. üheksateist, elektrooniline kontroll. liiga vähe käsi tõusis, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus kahekümne kuue vastu tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek C poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis muudatusettepanek seitse poolt. aa, vabandust. oleme tegelikult juba kõik ära hääletanud. nii et lõpphääletus projekti üle muudetud kujul elektrooniliselt kas kõik on hääletanud? on kõik hääletanud, seega on hääletus lõppenud. nelikümmend kuus poolt, kuus vastu, keegi erapooletuks ei jää. palju õnne raportöörile. tulemus pannakse siis raportisse veel kirja, keegi ei ole sellele vastu Toomas Mann. härra esimees, vaikust, palun härra esimees, tänasime just eelmist raportööri, ma arvan, et tuleb veel tänada ka üldeelarve raportööri Toomas Hendelit suurepärase raporti eest. suur tänu! So, dann kommen wir zum... nii, järgmine päevakorrapunkt, kolmteist. Euroopa lennundusstrateegia, arvamuse koostaja on Ole Kristensen. enne kui Ole siin äh, sõna saab, palun kõigil, kellel on kahepoolseid läbirääkimisi, pidada, lahkuda siit ruumist ja minna ning teha seda koridoris Aber für den Bericht sollte schon noch jemand da bleiben. aga raporti jaoks peaks siiski keegi ka siia jääma. nii, lennundusstrateegia, Euroopa lennundusstrateegia ja Oleg Kristensen räägib meile selle kohta siis, palun. Thank you very much uh,, Chair. suur tänu, et te mulle sõna andsite nüüd äh, lennundusstrateegia raporti projekt on välja töötatud erinevate osapoolte koostöös äh, tsiviillennunduse esindajatega. olen kohtunud nii tootjate, ähm, lennuliinide, ametiühingute, ähm, akadeemiliste ringkondade kui ka töötajate ja tööandjate ringkondadega ja nüüd äh, oluline on lennunduses õiglased töötingimused paika panna ja me oleme siis reageerinud komisjoni teatisele ja võin teile öelda, et äh, üllatavalt Äh, suur osa erinevaid osapooli olid sarnasel arvamusel, tähtis oli Euroopa Liidu konkurentsivõimet alles hoida, selleks et äh, sektor oleks jätkusuutlik, selleks et oleks alles kõrgekvaliteedilised töökohad eurooplastele. Äh, me soovisime konkreetsete ettepanekutega konstruktiivse raporti koostada tsiviillennunduse kohta Euroopas ja keskendusin ise viiele teemale, mida tuleks kindlalt käsitleda. kõigepealt sotsiaaldialoog. sotsiaaldialoog on väga tähtis, me peame nõudma korralikku konsultatsiooniprotsessi selleks, et sotsiaaldialoog lennunduses tugevneks ma äh, ise arvan, et ametiühingute nõrgenemine sektoris on ohu, ohuks sotsiaaldialoogile. seetõttu äh, tuleb Euroopa Liidus ametiühingutesse kuulumist põhiõiguseks pidada. edasi, tööhõivemudelid, mis eelmistel äh, kümnenditel on kasutusele tulnud muidugi soovitakse konkurentsivõime nimel paindlikkust suurendada, aga ei ole, ei ole hea, kui hakatakse reegleid valima. me peame mõtlema, et kuidas ühiseid reegleid rakendada, et ei tekiks negatiivne mõju kvaliteedile ja konkurentsile. seetõttu teen ettepaneku, et Mm, tundideta eh, lepingud ja eh, makstud lennuvõimalused tuleks kaotada. edasi, kolmas teema puudutab lennunduslepinguid kolmandate riikidega. me peame nõudma inimõiguste ja põhivabaduste eh, järgimist, samuti ILO aluskonventsioonide täitmist väärtusahel lennunduses sõltub väga palju innovatsioonist ja oskustöölisest, äh, koolitusest, äh, teadusuuringutest ja lõpuks tahaksin rääkida ohutusest ja turvalisusest. töötingimused äh, ti-, töötingimusi ei tohi ohverdada ohutuse nimel, töötingimused peavad eelkõige lähtuma turvalisusest ja seda eh, igas etapis. Eh, kõik eh, lennumasinad peavad kuuluma tööohutuse järelevalve regulaarsele kontrollile ning mm, nagu, nagu te teate, tuleb jälgida ka, millised on töötajate tööpäeva pikkused ootan kõigilt äh, konstruktiivset koostööd, tänan. aitäh, Ole, alustame kohe aruteluga. rahvapartei ja Tiiter Liibrecht Koch, palun. aitäh, härra esimees, kõigepealt suur-suur tänu raportöörile Ole Kristensenile väga hea arvamuse projekti eest ma arvan, et et äh, kuna siin transpordi- ja tööhõivekomisjon pädevuse üle kaklevad, äh, et siin on tõesti keskendatud ainult sotsiaalsetele küsimustele. minu arvates kõige tähtsamad küsimused on Ole Kristensen oma raportis välja toonud ja sellepärast on see ettepanek suurepäraseks aluseks meie järgnevale tööle. ma olen veendunud, et meil õnnestub üheskoos korralik dokument koostada. pärast äh, lennundussektori liberaliseerimist aast-, üheksakümnendatel aastatel on väga palju seal sektoris juhtunud, turgude avamisega on konkurents kasvanud, eriti just Euroopa lennundusettevõtted pida-, peavad pidevalt üleilmselt konkureerima ja see konkurents ei ole alati õiglane uue lennundusstrateegiaga soovib Euroopa Komisjon rahvusvahelist konkurentsivõimet lennundusettevõtete jaoks Euroopas parandada ja tagada kõrge kvaliteet ja kõrged ohutusnõuded äh, reisijate jaoks. ja sellepärast on väga tähtis äh, leida meetmeid ja ka sotsiaalset äh, tegevuskava tugevdada selleks, et tagada kõrge kvaliteediga töökohti lennundussektoris. samal ajal aga tuleb meil siiski tunnistada, et meil on juba uued töövormid, nagu näiteks makstud lennuvõimalused ja ebatüüpilised lepingud, mida siin arvamuses punktis neli ka selgelt välja tuuakse. aga nende uute äri- ja töömudelite puhul ei pea neid kohe negatiivseks pidama või neid ära kaotama, vaid me peame reguleerivalt seal vahele astuma ning välja töötama meetmed, mis tagavad kõrged sotsiaalkaitsestandardid. mul on väga hea meel, et punktis viis raportöör toob välja öö, selle, et lennundussektoris on liikuvus väga suur ja tuleb rääkida siin kodukoha äh, printsiibist, tuleb täpselt paika panna, milline tööõigus ja millist sotsiaalkaitsesüsteemi igal erineval juhul kasutatakse ja on täiesti selge, et ikka veel kehtib meil kümneaastane üleminekuperiood, nii et kodukoha põhimõtet ei ole siiamaani võimalik veel sajaprotsendiliselt kasutada, aga me teame, et seal on ka praegusel hetkel juba probleeme, mis tuleb kohe kindlasti kõrvaldada või millele tuleb leida lahendus. sellepärast tahaksin teha ettepaneku, et pidev kontroll ja informatsioonivahetus äh, liikmesriikide sotsiaalpartnerite vahel peaks toimuma selleks, et koheselt äh, identifitseerida uusi tööhõive vorme ja hoolitseda töötajate suurema kaitse eest. peale selle tuleks äh, rohkem keskenduda ka koolitusele ja ümberõppele. punkti kaheksa minu arvates ei lähe siin piisavalt kaugele me peaksime suurt tähelepanu pöörama sellele, et meil on hästi välja koolitatud äh, töötajad Euroopas ja sellepärast äh, leian ma, et väga tähtis oleks, et äh, ümberõpe ja edasiõpe toimuks äh, kõrgkooli tasandil ja siin tuleks kasutada ka erinevaid võimalusi, tuleks jagada uusi pädevusi, eriti kui mõtleme, kui palju lennundussektor digitaliseerinud ja et kasutatakse ka droone ning ma kavatsen selle kohta teha ka omad muudatusettepanekud. aitäh! nüüd ECR fraktsioon ja Kosmos Latkovski, palun. ECR? E Niemand? Gut. Für die ALDE habe ich keinen Berichterstatter. ALDE kohta ei ole mul äh, variraportööri kuue või siiski veel üks kord. Time today, sorry. okei okay. uh,. Um First of all, thank you. kõigepealt suur aitäh raportöörile ähm, hea töö eest. Ähm, ma arvan, et meil seisavad ees äh, viljakad arutelud ja nüüd Euroopa lennundusstrateegiast rääkides on oluline kõrgete ohutusstandardite säilitamine ja kõrgekvaliteediliste kohtade, töökohtade hoidmine. Äh, kindlasti tuleb rohkem äh, tööhõive probleemidele ja koolitusele tähelepanu pöörata ja samas peab ütlema, et äh, mõnedel äh, lennuliinide praktika mõjutab negatiivselt ohutust. Pay to fly on skeem, mille, äh, mida rakendatakse mõnede lennuliinide puhul ja ei, lendurid maksavad see, selleks, et saada lennuvõimalusi ning ähm, samas, kui tehakse üle, ületunde, ohustatakse reisijate äh, turvalisust siiani äh, on väidetud, et ei, selle kohta ei ole mingit selget, äh, selget informatsiooni selle kohta, et selline tööhõivemudel siiski ohustab turvalisust, aga komisjoni rahastatud ähm, uurimus, mis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal avaldati, siiski andis tunnistust sellest ja rõhutas, et ähm, pay to fly skeem tuleks ära keelata mitte ainult Euroopa Liidus, vaid äh, maailmas üldse. ja äh, ma usun, et arutelud Euroopa Liidu lennundusstrateegia üle käsitlevad ka seda probleemi. tänan aitäh, nüüd Riina Ronja ka Riigikogu fraktsioon. Äh, first of all, tak til ordføreren äh, for et rigtig godt... suur tänu. aitäh raportöörile suurepärase alguse eest. Äh, loomulikult on meie analüüsid erinevad ja et ma ei saa päris ühel meelel olla komisjoni teatisega, nii nagu raportöör oli komisjon on tegelikult väga konkreetsete ettepanekutega välja tulnud selleks, et vältida lennundussektoris sotsiaalset dumpingut. olukord on tõsine. hiljuti oli tööhõivekomisjonis külalisi, kes meile rääkisid, kui suur mure see on, kuidas värvatakse lennunduses töötajaid, kuidas lendavad lendurid, kui nad on haiged, kuidas kriitika tõttu kardetakse töökohta kaotada. väga hea, et raportöör ütleb, et me peame vähemalt tundideta lennuaega arutama ja nüüd, äh, kui me lendusstrateegiast üldise räägime, siis sellega on seotud mitmed suured probleemid. ma nõuan, mitte ei soovita, nõu-, nõuan, et me tegelikult äh, lähtuks sellest, et vastutavad otseselt lennufirmad, äh, mitte mingisugused alltöövõtjad. vastasel korral tekib igasuguseid probleeme me peaksime selle vastu võitlema, me peaksime mõtlema selle üle, kuidas näiteks põhibaasi kriteeriumid paika panna, mida teha nii, et ametiühingud saaksid oma tööd teha. ja ma arvan samuti, et oleks hea mõte alustada sellest, et ütleme, et me mõistame, et Euroopa Liidu õigustikku tuleks edasi arendada, aga liikmesriikidele võiks jätta ka rohkem pädevust selleks, et nad oma lennundussektori eest võidelda saaksid mitmetes riikides on juba oma nõuded äh, lennuriiki, äh, lennuliinidele antud, ähm, antud ette, enne kui need üldse lubatakse nende õhuruumi. kui me mingeid nõudmisi ei sea, siis äh, võivad ähm, lennuliinid mis tahes skeeme kasutada, näiteks pay to fly. see võib kaasa tuua tõsiseid probleeme, seetõttu ootan tõsist arutelu. tänan aitäh! nüüd peaks Laura Adjea sõna saama, aga teda ei ole kohal, nii et Joel Mile, palun. või vabandust, Karima Telli jätsin vahele veel, vabandan väga. Karima Telli kõigepealt, äh, Jean vist asendab teda, on nii? palun. jah, tõesti, äh, ma asendan Karima Telli ja ma olen Jean Lambert nii, äh, meiegi tahaksime tänada raportööri väga põhjaliku ülevaate eest, mis käsitleb kõige olulisemaid aspekte lennunduses. et me rääkisime siin ebakindlatest töökohtadest ja tõesti, see võib ohustada omakorda ohu, turvalisust lennu, lennunduses ja muide, äh, olukord on muutunud äh, drastiliselt, igasugused liisimislepingud, valelepingud, et äh, zero hour lepingud, lepingud, kus ei ole töötunde ja luuakse igasuguseid äh, ebakindlaid töökohti, mis, äh, mis on hirmus, kui me arvestame sellega, et sellega, kui me arvestame, et sellega ohustatakse reisijate turvalisust tegemist on väga teen-, tundliku sektoriga, näiteks nagu lennundus ja meil on kahjuks igasuguseid näiteid ähm, selle, sellistest katastroofidest, mida oleks saanud vältida, nagu eelmise aasta German Wings õnnetus. mul on hea meel, et raportöör kutsub üles lõpetama tundideta tööajaga lepingute kasutamise, samuti äh, nõutakse otsest tööhõivet, äh, et vältida sotsiaalset dumpingut. ootan äh, edasist koostööd raportööriga selleks, et nii töötajate kui ka reisijate turvalisus oleks tagatud. ja nüüd see küsimus, mis puudutab põhibaasi ja väga liikuvaid töötajaid. mõned parlamendiliikmed on võib-olla eh, teatud lennuliinide puhul eh, erilist huvi eh, üles näidanud, kui räägiti otsingutöö, otsinguoperatsioonide koordineerimisest ma ei hakka kellegi nimesid siin mainima, aga kui hakati uurima, millised on põhibaasid, siis tegelikult tuli välja, et põhibaase tegelikult loodi riikides, kus sotsiaalkindlustus oli minimaalne, seega me ei tohiks ära unustada ka sotsiaalkindlustuse poolt, ja tuleks teha nii, et, et kõik need küsimused, millest me räägime, oleksid koordineeritud ja kooskõlas. tänan. aitäh, ma arvan, et Jean, sa mainisid Ryanairi, aga ma pole päris kindel. ja nüüd äh, Laura Agea, teda ei ole kohal, nii et Joel Mella, palun, EFTD fraktsioon. siiski mitte. ma ei saanud aru, aga saan aru, et te ei soovi sõna saada. vabandage, vabandage, tõesti, ma ei soovinud praegu sõna võtta, aga igal juhul aitäh teile. okei okay,, Dan Happ. hästi, siis Marita Ulskog, palun järgmisena. Yes. Uh, thank you first of all to uh, Ole for this report. suur aitäh Olele selle raporti eest. tõesti, äh, meie komisjon peaks just nende võtmeküsimustega tegelema seoses lennutranspordiga. tahaksin mõnda asja eriti rõhutada. Euroopa Liidus võiks komisjon palju rohkem lennunduse heaks ära teha, et samuti lennundusstrateegia sotsiaalpoole pealt, sest mis on praegu väga-väga nõrk. oluline on sotsiaaldialoogi tugevdamine, see sektor tegelikult vajab tuge, et sotsiaaldialoogi pidada. meeskonnad, piloodid ja maapealsed meeskonnad ei tohi isegi ühineda ametiühingutesse mõned lepingud keelavad lausa ametiühingutesse kuulumise, see on täiesti, täiesti lubamatu ja ILO konventsioonide rikkumine. aga meil on selle kohta vaja rohkem tõendeid ja fakte ning me peame ise aktiivsemad olema. selleks, et äh, äh, ka lennundussektoris oleks äh, head töötingimused. komisjon võiks ka äh, enamat teha. näiteks äh, EASA-t võiks tugevdada, lennuohutusamet Euroopa Liidus võiks saada palju tugevama mandaadi, rohkem ressursse. EASA põhimäärus tuleks uuesti läbi vaadata, me ei saa rääkida ohutusest, kui meil ei ole lendusjärelevalvet, mis oleks parem lubamatu on see, et lennuliinid, kus rikutakse reegleid, ei saa karistada. EASA on sellest kõnelnud, kuid kõnelemisest ei piisa. oluline on ka standardsete len-, töötingimuste loomine, et äh, lennuettevõtjad võistleksid, konkureeriksid võrdsetel alustel ja meil siin räägiti ainult ühest näitest, et, et ettevõte ei omanud võrdseid tingimusi teistega konkurentsis, aga selliseid on veel, see tuleb lõpetada ja me peame tegema ka kõik selleks, et tavaliseks tööhõiveks lennundussektoris oleks otse, otsene tööhõive. viiskümmend protsenti hoolduspersonalist peab olema otse äh, värvatud see puudutab nii kabiini kui ka maapealset personali ja piloote ka. ja nüüd äh, peab ütlema, et me lausa äh, kaklesime Ryanairiga, aga seda on juhtunud ka teiste lennuettevõtjatega. vähemalt üks äh, lennuettevõtja peale EASA sekkumist siiski lõpetas oma, oma väära tegevuse ja väga oluline on, et me ei laseks vaateväljalt kaduda seda sektorit, et me ei lubaks äh, neil tegutseda nagu mingitel kauboidel metsikus läänes. asjad tuleb korda seada, ma arvan, et me oleme juba õigel teel ning saame ära kasutada Ole Kristjansoni raportit sel eesmärgil. tänan! aitäh, Charles Pahv, palun! aitäh, härra esimees. olen nõus nende kolleegidega, kes tänasid Ollet ja õnnitlesid teda suurepärase arvamuse eelnõu eest. ta mainis, et ta tegi erinevate osapooltega tööd ja minu arvates on see väga tähtis. ta mainis ka, et ta soovis suurte eesmärkidega arvamust koostada ja ma arvan, et tegelikult on tal see juba õnnestunud. vastupidiselt äh, komisjonile olen siin nõus ka teiste äh, kolleegidega, komisjonile tuleb tõesti öelda, et strateegia ei lähe piisavalt kaugele. minu arvates komisjon äh, ei olnud piisavalt julge ja vähemalt praegu ei ole komisjon maininud konkreetseid probleeme. sotsiaalne dialoog on ülitähtis, olen temaga nõus ja kokkulepe kolmandate riikidega, ehk siis see, et ILO tingimustes tuleb lepingute puhul kinni pidada ja siin jällegi komisjoni jaoks on see tähtis ülesanne, kui ta hakkab lepinguid, lepingute üle läbi rääkima. ma arvan, et konkreetselt saab siin veel tõesti parandusi ka teha ja Oole kindlasti on sellega ka nõus, tegemist on tõesti alles esimese ettepanekuga ja näiteks punkt kolm meeldib mulle väga palju kus räägitakse äh, korralikest töölepingutest ja turvalisusest, siis samamoodi need makstud lennuvõimalused, samamoodi äh, vari, FIE-d ja nulltunnilepingud on väga tähtsad küsimused, eriti kui me räägime sotsiaalsest dumpingust ja töötingimustest. erilist tähelepanu ja kindlaid reegleid on meil vaja äh, nõuda selleks, et põhibaasi kriteeriumid selgitatakse punktis kuus, ole, räägib võõrtööliste kasutamisest. ma eeldan, et siin ta mõtleb tööjõudu kolmandatest riikidest. üleüldiselt on aga väga hea arvamus, hästi tehtud töö ja ka kolleegid äh, tegid siin väga õigeid märkusi, mis seda raportit veelgi paremaks muudavad, aitäh! suur tänu ja siis komisjon ja Kristof Tüsson äh, liikumise peadirektoraadist. Thank you, Chairman um,. Just... suur tänu, esimees, paar sõna selle kohta, kui hea meel meil on Äh, näha, et seda olulist teemat käsitletakse siin komisjonis ja kui hea meel on meil selle üle, et esimene tagasiside arutelu osas ja põhiteemade osas on ka meie jaoks sama olulised, äh, on kõik kajastatud. üldiselt oleme me avatud teie küsimustele vastama ja jääme ootama koostööd teiega selles valdkonnas, aitäh! aitäh ja Ole, sul on täna viimane sõna raporti kohta. suur tänu, aitäh kõikide märkuste eest, mis on minu arvates väga sobilikud, arvestades sellega, mida ka arvamuses on kajastatud ma tahaksin öelda nendele kolleegidele, kes ütlesid, et võib-olla komisjon ei ole läinud piisavalt kaugele, siis äh, ma olen sellega nõus. komisjoni teatis loomulikult on tervitatav väga oluline on see, et meil lõpuks see lennundusstrateegia on kujundatud ja meil on tõesti võimalus reageerida ja ka analüüsida neid sotsiaalseid ting-, sotsiaaltingimusi ja senini on see strateegia puudu olnud ja mul on väga hea meel ja me kindlasti leiame võimaluse, kuidas teha väga asjakohane ettepanek meie komisjoni poolt ma olen nõus nende märkustega, et me peaksime keskenduma väljaõppele ja haridusele selleks, et tagada, et meil oleks kvalifitseeritud tööjõud, mitte ainult selles osas, mida me soovime saavutada lennuettevõtete osas, loomulikult on meil väga kvalifitseeritud töötajad ja meil on vaja tugevdada ka julgeolekuprofiili ja võib-olla äh, sellele anda veidi hoogu juurde ning lisaks ähm, kodubaasi põhimõte, see, mida ma mõtlesin, oli see, et see peaks puudutama seda olukorda samuti, sest Euroopa lennuettevõtted, kes kolivad kolmandatesse riikidesse, aga praegusel hetkel kasutavad kolmandate riikide töötajaid Äh, muude võimaluste kaudu selleks, et neid äh, tööjõuna kasutada ja selle ma viitasin härra Pahe äh, lõikes kuus, minu arvates on väga oluline kajastada seda, mida me saame teha selleks, et tugevdada seda põhimõtet ja arvesse võtta seda, mis leiab aset kolmandates riikides ja Lähis-Idas muidu võivad nad konkureerida ebaõiglastel tingimustel, me peame tagama selle, et me suudame luua mingit tüüpi õiglase konkurentsi. Õnneks on meil palju lennuettevõtjaid, kes korralikult oma kohustusi täidavad, aga samas on meil ka mõningane hulk neid, kes üritavad kõrvale hiilida ja reegleid äh, tõlgendada siin ei ole keegi midagi öelda, aga ma ei mõista neid, kes väidavad, et kui vaadata töötajate arvu, siis tegemist on sellise sektoriga, kui me käsitleme seda, et, et kui on äh, suur hulk tegutseb õigesti ja väike hulk mitte, aga ikkagi me peame tagama selle, et konkurents oleks õiglane ja võrdsed tingimused oleksid äh, loodud äh, kõigile loomulikult äh, toimub ka äh, hinnakonkurents, aga samas ei saa me lihtsalt äh, kõigest loobuda, meil on vaja õiglast konkurentsi kõikides valdkondades, aitäh! ja ma arvan, et mul ei ole vaja rohkem palju lisada, mul jään ootama täiendavat arutelu ja koostööd teiega ja loodetavasti suudame koostada suurepärase arvamuse tänu teie läbi ja aitäh teie konstruktiivse kriitika eest! suur tänu kõigile, sellega oleme me tänase programmi ammendanud, päevakorrapunkt number neliteist lükati edasi, sest äh, raportöör ei ole kohal seega lõpetame täna natukene varem ja soovin kõigile ilusat õhtut ning me kohtume homme hommikul kell üheksa. homseni!